Eh, vaktsineerimiskampaaniate toetamise kohta kolmandates riikides on saanud üle poole saadikute allkirjadest ning sellega seoses vastavalt artiklile sada kakskümmend kolm meie kodukorrast edastatud eh, vastutavatele isikutele ning see eh, avaldatakse koos muude tekstida meie pleena-, plenaari, meie plenaari protokollist. proua Hanni pool saab sõna. president kõigepealt ma tahaksin tänada teid kõiki, kes sellele deklaratsioonile alla kirjutasid. tegemist on väga olulise teemaga. ma olen kindel, et teil kõigil on väga hea meel selle üle, et me võtsime vastu resolutsiooni, kus me nõuame piisavat rahastamist vaktsineerimiseks arengumaades tahaksin tänada vabaühendusi, kellega me tegime koostööd Äh, One Campaign Results UK ja teisi, samuti tahaksin ähm, tänada proua Verjat, proua de Kaiserit, härra Newton-Dundi ning äh, loomulikult härra Kellit, kes samuti soovib sõna. härra Kelly, palun. president, ma teen samuti väga lühidalt, äh, tahaksin liituda selle tänuga, mis siin edastati, tahaksin kõigile öelda, et Aafrika Äh, saab kasu meie äh, heldusest ja ma loodan, et elukvaliteet seal paraneb, aitäh! tänu teile, härra Kelly ja nüüd lähme hääletuse juurde. ning esimesena hääletame härra Kasaki raportit üldsätete kohta kolmandatele riikidele antava makromajandusliku finantsabi kohta. ning äh, muudatusettepanekud üks, kolmkümmend kaks, kolmkümmend neli, viiskümmend kolm korraga, kes on poolt, kes on vastu